Parlamendi saadiku mandaadiga. härra Gottfried Blum lahkub EFD fraktsioonist ja üheksandast jaanuarist kaks tuhat neliteist kuulub ta mitteühinenute hulka e. rahvapartei Sotsiaaldemokraadid ja Roheliste fraktsioon